kaudu. nii et kogu abi, mida me saame parlamendilt, selleks on väga teretulnud. ma tänan proua Redingit, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmine istung toimub hommikul homme.